El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Eh, tere hommikust, mu daamid ja härrad, arutame, alustame täna hommikupooliku tööga ja esimene päevakorrapunkt on Baltsaani raport mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti üle. neljaks minutiks anname sõna raportöörile